herr präsident! kallid kolleegid palun võtke istet! kuulutan 27. novembril peatatud istungjärgu äh, taas avatuks. austatud daamid ja härrad kallid kolleegid, meediavabadus ja meediapluralism on Euroopa Liidu põhiväärtusteks ja Türgi on ähm, kandidaatriik, kellega meil on läbirääkimised.